procediamo ora alle dichiarazioni di voto. Läheme nüüd edasi hääletuse selgituste juurde. kui te soovite saalist lahkuda, siis palun tehke seda kiiresti, sellepärast et väga paljud inimesed on sõna palunud ja me ei saa anda neile sõna sellistes tingimustes. Äh, kell neliteist kolmkümmend me peame lõpetama ja ülejäänud sõnasoovijad saavad sõna homme. ja loomulikult võite oma sõnavõtud esitada ka kirjalikul kujul. liigume aga edasi nüüd hääletuse selgituste juurde. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta üldeelarve täitmise heakskiitmine. Lopes Bermejo kõigepealt, palun. et täna on kurb päev inimestele. Ähm, inimesed ähm, on rahumeelselt protestinud ähm, Maroko